El primer punto, que es eh, el de la situación en Siria. niisiis, eh, esimene päevakorrapunkt puudutab eh, tänast olukorda Süürias. me kuulame komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust. mulle on teada antud, et eh, välispoliitika kõrge esindaja puudumisel asendab teda proua Lucinda Creighton, kes teeb sissejuhatuse olukorrale Süürias meie koja ees. meil ei ole täna sinise kaardi menetlust kõigepealt siis äh, minister Kreiton, palun, olge hea. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed, lubage mul viia teid kurssi äh, kõrge esindaja poolt, Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu hinnanguga olukorrale Süürias ma olen kindel, et kõik teie hulgast nõustuksid sellega, et poliitiline olukord on südantlõhestav ning kahe aasta pikkune konflikt Süürias ei ole veel oma lõpu lähedal. poliitiline protsess, mida Euroopa Liit ning rahvusvaheline kogukond on toetanud tõsiselt lahendada, kahjuks ei ole veel piisavalt edusamme näidanud. vastupidiselt ei ole praegu ühtegi märki, et Assadi režiim oleks oma vankumatuses üldse liikunud. me oleme kõik olnud tunnistajaks eh, president Assaadi eh, lüüasaamisele tema vastuvõetamatus kõnes, eh, nii nagu meie partnerid ja ühtne eriesindaja Brahimi on seda öelnud. meie poolt Euroopa Liidu ametlikud teadaanded on olnud väga selged, Süüria poliitilises tulevikus Assadile kohta ei ole Euroopa Liit on väsimatult töötanud koos kõikide partneritega kahepoolsel, mitmepoolsel ja institutsioonide vahelisel tasandil selleks, et kõikide akuutsete teemadega Süüria suunal tegeleda. poliitilised pingutused jätkuvad ning ei ole mõtet üldse rääkida üle siin kõike igapäevast diplomaatiat, mis Brüsselis toimub ning Euroopa Liidu ja maailma pealinnades toimub. meie poole pealt eh, võime me Äh, lugeda välisasjade kõrge esindaja äh, avalduse suhtes Assaadi kõnele, äh, ülemkogu ning Välisasjade Nõukogu kokkuvõtted detsembris on kokku võtnud väga laia vastuse Süüria tragöödiale. me peame ka sanktsioonide pikendamist nimetama, samuti Äh, revolutsioonilise ja opositsioonijõudude koalitsiooni ametlikku tunnustamist äh, Süürias, kes nüüd on äh, legitiimne Süüria inimeste esindaja ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioone ning me uurime edasi edaspidiseid sanktsioone, mida oleks võimalik rakendada selleks, et režiimile survet avaldada. Euroopa Liit toetab härra Brahimi missiooni, tema töökus äh, toimiva lahenduste suunas viimastel kuudel on talle väga palju au toonud. me loodame, et rahvusvahelise kogukonna sees oleme me jõudmas kompromissile selles osas, kuidas Süüria tulevikku kõige paremini toetada me jälgime väga lähedalt härra Brahimi raportit, mida ta ÜRO Julgeolekunõukogus kahekümne üheksandal jaanuaril esitleb. ta ei saanud kahjuks Välisasjade Nõukogu jaanuaris tulla, aga kutsusime ta Välisasjade Nõukokku selle asemel veebruaris samal ajal on Euroopa Liit tugevdanud äh, tegevusi, mis äh, peaks toetama Süüria elanikkonda. Need toetavad äh, tegu, tegevused toetavad pagulasi, kes on Süüria naaberriikidesse põgenenud, eriti karmi talve jooksul sealhulgas on miljoneid süürialasi, kes on riigisiseselt ümber asustatud, äh, potentsiaalseid keemiaõnnetuste stsenaariumi on arvesse võetud ning opositsiooni koondumist samuti ülemkogu tegi Välisasjade Nõukogule ülesandeks töötada kõikide võimaluste kallal selleks, et opositsiooni toetada ning tagada tsiviilisikute kaitse kõige kõrgemal tasemel. selle teemaga tegeletakse ka järgmisel Välisasjade Nõukogul, kolmekümne esimesel jaanuaril kuigi rahaline abi on ainult üks osa lahendusest, aitab see sellegipoolest väljakutsetele vastata. viimasest debatist alates siin Euroopa Parlamendis on Euroopa Liit peaaegu topelt andnud abi eh, Süüria sees kui sealt väljaspool. täna eh, on eraldatud viissada miljonit eurot, millest moodustab kolmsada viiskümmend miljonit eurot humanitaarabi, see on eraldatud pikaajalistele tegevustele, mis pagulasi toetavad, Süüria noori toetavad ning neid elanikke toetavad, kes eh, on eh, rahutustes kõige rohkem kannatada saanud, sealhulgas nende haridusteed toetades. Euroopa Liit eh, toetab selliseid tegevusi nagu regionaalse kaitse programmi, mille eesmärgiks on aidata riigisiseselt ümberasustatud inimesi ja need programmid ulatuvad ka naaberriikidesse. loomulikult on vaja teha rohkem ja abi peab saama paremini vajajateni. eriti kui arvestades, eh, kuidas mõjutab karmid eh, talvetingimused eh, pagulasi Süürias. ma tahaksin tunnustada seda tööd, mis on volinik Georgieva ning tema kolleegide poolt tehtud meie püüdlused äh, valmistuvad ka sel-, äh, siirdeperioodile pärast äh, Assaadi režiimi, sealhulgas finantsabile, poliitilisele siirdele, institutsionaalsetele ja majanduslikele ülesehitustöödele ning ka konfliktijärgsele ülesehitustööle. Euroopa Liit valmistab ette ka ennetavaid meetmeid selleks puhuks, kui peaks kasutatama keemiarelva praegusel hetkel räägime me piiriüleselt läbi Äh, Süüria naabritega, Jordaania ja Türgiga. meie äh, rahalised sekkumised äh, tähendavad seda, et Euroopa Liit kasutab laiaulatuslikku lähenemist, see kaasab endasse ÜRO ning rahvusvaheliste vabaühenduste toetust ning ka Süüria vabaühendustega koostööd ning samuti on sellega ühen-, ühinenud ka opositsioonistruktuurid. nagu te teate, Euroopa Liit on kaasjuhatajaks ÜRO humanitaarfoorumile ning doonori äh, võrgustikku äh, juhatatakse samuti selleks, et Süüria ülesehitustööd äh, toetada. me oleme töötanud koos oma partneritega selleks, et meie humanitaarabikanaleid parendada ning analüüsi tõhustada Euroopa Liit osaleb ka ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni poolt välja kuulutatud doonorite konverentsil äh, Kuvaidi, Kuveidi Ameerika kolmekümnendal jaanuaril. ühest küljest me töötame küll poliitilise lahenduse suunas, aga teisest küljest ei lase me ka silmist äh, humanitaardimensiooni, mis Süüria äh, tragöödia osaks on olnud viimase kahe aasta jooksul Eh, selle tulemuseks on olnud kuuskümmend tuhat surnut, kaks koma viis miljonit eh, riigisiseselt ümber asustatud isikut ning viissada tuhat pagulast. Need on arvud, mis kahjuks eh, aina kasvavad käesoleval hetkel nii nagu volinik Georgieva äh, teile hiljem selgitab, äh, töötame me väsimatult igapäevaselt selleks, et Süüria inimeste kannatusi vähendada. aga me nõustume kõik, et selline äh, tragöödia ei saa jätkuda ilma tegevuste ja algastusteta. ma tean, et mõningad teie hulgast arvavad, et täna on vaja rohkem otsest sõjaväelist abi opositsioonile, aga selline võimalus on endiselt väga lõhestav ning see võib süvendada konflikti hoopiski. sellepärast hoolimata kõikidest raskustest, eh, kahtlustest ja puudustest me peame olema pühendunud eh, praeguse kursi hoidmisele, toetades eh, härra Bahimi püüdlusi, aitamaks opositsiooni ning väsivatult kutsuma, et Süüria liide, et liidrid saaksid aru tänasest reaalsusest ning vägivald lõpeks, aitäh! aitäh, austatud minister. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel esinejad. kõigepealt viis minutit Rahvapartei esindajale, kelle nimel saab sõna kolleeg Salafranca. tänan tänan, eh, proua minister, eh, austatud president, lugupeetud kolleegid. Eh, need õudused, mida me Süürias näeme, ületavad kõigi meie ettekujutusvõime. eile me kuulsime noortest, kes tahtsid eksamile minna, kes hukati, kuid me näeme, kuidas hukkunute arv kasvab järjest me kuuleme erinevaid numbreid, me oleme kuulnud väga palju erinevaid numbreid, me oleme kuulnud sellest, kui palju on põgenikke ja pagulasi nii riigi sees kui ka Süüriast väljaspool. inimeste kodud on purustatud. see kõik on väljakannatamatu. see, me teame, et Assad kaob varem või hiljem ekraanilt kuid äh, see ei leia aset nii kiiresti. kas Venemaa oma positsioonist loobub? see on samuti küsimus, Venemaa peab andma vastutust rahvusvahelise üldsuse eest oma positsiooni tõttu möödunud nädalal toimus Genfis kohtumine ning ma tõepoolest ei tea nüüd pärast seda kindlalt öelda, kas Euroopa Liidu esindaja sellel konverentsil ka osales me ei näe aga mitte mingeid tulemusi, me ei näe mitte mingeid muudatusi ÜRO Julgeolekunõukogus. Brahimi on nüüd Egiptuses sel nädalal ning me näeme, et opositsiooni toetus ei ole piisavalt tugev, olukord halveneb järjest ning me võime oodata vaid, et hukkunute arv kasvab veelgi, lisaks juba hukkunud sajale tuhandele. kahjuks on olukord väga keeruline ning äh, Süüria on tõepoolest muutumas põrguks. arvestades niisugust olukorda, rahvusvaheline üldsus ei reageeri piisavalt aktiivselt. meil on vaja aktiivsemat tegevust me näeme keemiarelva kasutamise ohtu, sellest on räägitud, selle kohta on meil ka Prantsuse presidendi avaldus, kuid niisuguses olukorras see kõik on ainult venitamistaktika. praegu on võimalik, et Assad võidab, on aga ka võimalik, et opositsioon võidab arvestades niisugust olukorda, peab rahvusvaheline üldsus otsuse vastu võtma. me arutasime siin eile Mali olukorda, see on konflikt, mis võib samuti avaldada üleilmses plaanis negatiivset mõju. meil on vaja tõsiseid otsuseid eile me rääkisime Prantsuse algatusrühmaga, millised oleksid võimalused kehtestada lennukeeluala. me jõudsime üksmeelele selles küsimuses, siin võib loota edasiminekut. härra president, on päris selge, et tegemist on suure humanitaarkonfliktiga ning ma olen väga tänulik volinik Georgievale temapoolsete pingutuste eest, kuid inimesed küsivad meie käest, kuidas me reageerime, me ei saa reageerida ainult humanitaarvaldkonnas, vaid meilt oodatakse rohkem meilt oodatakse, et me lõpetaksime selle veresauna, et me võtaksime meetmeid, mis teevad sellele hirmsale olukorrale lõpu, mis parandavad seda olukorda. me peame andma omalt poolt panuse sellesse, et rahvusvaheline üldsus lõpetab need inimeste kannatused, aitäh! aitäh, härra Salafranca ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Veronika Kaiser, kolm, teil on kolm minutit. aitäh, president, aitäh, minister, kes te eh, asepresident Ashtonit asendate siin, mis ei ole kerge ülesanne. ja ka see teema, mida me täna arutame, ei ole kergete killast, nii nagu kolleeg Salafranca just ütles meie, eurooplased, äh, siin tänasel päeval peame tõesti vaatama, milline on olnud diplomaatiline tegevus, hindama neid samme ja kindlasti jätkuvalt äh, toetama Euroopa seisukohta, mis ei räägi sõjalisest interventsioonist, arvestades hetke olukorda ja tausta. meie eelduseks oli see, et aeg töötab meie kasuks Bashar al-Assad lahkub. aga enam selles kindel olla ei saa, et aeg on meie poolel. on otsitud diplomaatilisi lahendusi, kuulsime viiesajast tuhandest pagulasest, kelle arv järjest kasvab ja kui vaadata kas või eh, ohvrite arvu, kas või eilset veresauna Aleppo ülikoolis kas oli tegemist terrorirünnakuga, kas äh, süüdlaseks on režiim üles tõusnud ja kui vaadata, mida teevad need venelased, kes on imbunud Süüriasse, tagamaks äh, Bashar al-Assadi äh, õhutõrjevõimekust ja mis toimus Kataris, siis on näha, et inimesed on lõksus Süürias, olukord on muutunud täielikult juhtimatuks ja, ja tõesti, see paneb meid mõtlema, kas aeg on tõepoolest meie poolt või ikkagi pigem meie vastu. kui mõelda härra Brahimi plaanile, siis see on umbes kaheksa kuud vana ja eeldab, et Al-Assad lahkub, seda ei ole juhtunud kohapeal on olukord äh, halvenenud, vaadakem kas või Vaba-Süüria armee olukorda, kas need on needsamad noored süürlased, keda me tundsime varem, kes võitlesid oma vabaduse eest, või on olukord muutunud, nii et me peame olukorda hindama, meil on vaja plaani B, meil on vaja tagavaraplaani, aega mulle ei ole väga palju antud, igal juhul tahaksin veel kord tänada äh, ka volinik Georgiev, et mis puudutab humanitaarabi andmist, siis meie ülesanne on tõesti tagada see, et abi andmine jätkub, et siin ei oleks katkestusi, humanitaarabi tuleb kindlasti anda ja mul on üks küsimus lisaks selle olukorra hindamise küsimusele, millest ma rääkisin, on viiekümne viie riigi algatus eh, anda asi rahvusvahelisse kriminaalkohtusse tahaksin teada, kas Euroopa on äh, siin oma rolli mänginud. oluline on see, et meil oleks strateegiline nägemus ja kriitiline hindamine selle osas, mida diplomaatilised lahendused saaksid meile anda. aitäh, Veronik, ja nüüd saab äh, liberaaldemokraatide nimel sõna proua Šaki kaheks minutiks. aitäh, president, austatud minister, kallid kolleegid, on kahetsusväärne, et see arutelu äh, sellest kohutavast olukorrast Süürias, ei toimu olukorras, kus oleks kohal asepresident. eile ta küll täitis oma kohust ja tuli parlamendi ette pärast kahekuust pausi. samas väga palju oleneb sellest tegevusest, mis toimub tema juhtimise ajal. asepresident on Kosovos vaatamaks, kui kaua võib selline konflikt kesta Ehm, ka selles piirkonnas Euroopa Liit eh, tegutses liiga hilja, mis on häbiväärne, ja nüüd jälle kaks aastat on eh, olukord järjest halvenenud Süürias eh, ja rahvusvaheline kokkond ei, ei ole astunud vahele, sealhulgas ka Euroopa Liit. selle tagajärjel on tuhandeid saanud surma, lisaks inimeste poolt põhjustatud katastroofile on paljud sunnitud kodust lahkuma nüüd rasketes talvetingimustes ja hukkunute arv järjest kasvab, kui me ei sekku. hiljuti ÜRO-s, eh, ÜRO-s Brahimi eh, kutsus kokku Julgeolekunõukogu Venemaa osalusel selleks, et arutada Süüria olukorda, tulemusi ei olnud, nii nagu eh, kõikide eelnevate arutelude tulemusel, kus osales Venemaa, tulemusi ei ole. aga mm, kus oli eh, nii-öelda meie, eh, kus olid meiepoolsed sammud, astugem nüüd samme selleks, et eh, tõesti kas või abi jõuaks abivajajateni, siin ei ole vastuolulisi küsimusi mängus. me peame hea seisma selle eest, et tõesti inimesed saaksid kätte hädavajalikud toidu, ravimid, et keegi ei tõkestaks seda tööd Eh, miks ei ole kas või liikmesriikide vahel siin eh, ühehäälsust, eh, ühetaolisi samme, me peame lõpetama inimeste kannatused mõrvaliku režiimi käes, meie prioriteediks peaks olema nii tapmise kui humanitaarkatastroofi lõpetamine, kahjuks sellest oleme me veel väga kaugel. aitäh, proua Šakja! ja nüüd äh, saab Roheliste nimel kolmeks minutiks äh, sõna kolleeg äh, Flotre. suur tänu, president, viimane kord, kui me rääkisime Süüria küsimusest, siis oli kaheteistkümnes detsember. me rääkisime kohutavast katastroofilisest olukorrast, nüüd kuu aega hiljem kahjuks peab ütlema, kõige katastroofilisemad ennustused on saanud äh, tõeks. Äh, minister, me ei peaks kindlasti jääma loorberitele puhkama, sellepärast et äh, vere valamine järgmistel kuudel jätkub, me peame oma lähenemist muutma, eriti mis puudutab humanitaarabi. see on väga oluline, sellepärast et see on viiskümmend kolm protsenti rahvusvahelisest abist, aga humanitaarabi on väga halvasti laiali jagatud äh, puudub koordineerimine Euroopa Liidu ning riikliku abi vahel. Ühendkuningriik tagab väga suure hulga Euroopa abist, aga enamik kanaldatakse läbi Süüria ähm, Punase Risti, mis on äh, režiimi käepikenduseks. Süüria äh, režiim pommitab äh, objekte, näiteks äh, pagaritöökodasid, selleks et äh, näljahäda tekitada. kuidas sellised organid saavad tagada ausa humanitaarabi jagamise? me oleme saanud väga paljudelt äh, kohalikelt gruppidelt kriitikat selles osas, et nad ei saa neile ette nähtud humanitaarabi kätte. viimast, järgmiste päevade jooksul ootan ma, et Euroopa Liit Äh, mõtleks läbi, kuidas humanitaarabi edukalt äh, jagada. edasi pagulaste juurde minnes, äh, tegemist on probleemiga, mille me ka kaheteistkümnendal detsembril juba tõstatasime kui äh, Süüria pagulane tahab tulla Euroopasse, siis äh, on vaja seda teha ainult läbi inimkaubitsejate, on vaja endale osta pass, ametlikult äh, Süüria kodanikud Euroopasse tulla ei saa, et ajutist kaitset paluda. inimõiguste kaitseorganisatsioon Human Rights Watch on öelnud, et inimõiguste kaitse auditit on vaja jõukad pered Euroopat saaksid, saaksid tagada näiteks abi Süüria pagulastele Euroopas nii et äh, küsimus on, millal siis äh, meie ajutised vastuvõtulepingud paika seame pagulaste vastuvõtmiseks. Äh, sellised asjad on väga vajalikud ja vaja on neid teha kohe praegu. me ei saa käesolevat teed edasi kõndida, eriti mis puudutab relvastusküsimusi, sellepärast et opositsioon saab erinevatelt Pärsia lahe riikidelt relvi võitluseks ning risk on, et mõnid, mõned relvastatud rühmitused äh, langevad islamistide kontrolli alla, nii et tänane olukord on väga paradoksaalne. ma ootan, et kolmekümne esimesel jaanuaril Välisasjade Nõukogu neid asju arutab ning jõuab äh, kokkuleppele. meie praegune lahendus töötab eesmärgile vastu äh, kokkuvõttes peaksime hoidma silma peal selles, mis Türgis ja PKK läbirääkimistega toimub, praegu on olukord väga äh, õrnal jääl, Euroopa Liit peab tagama abi ja edu meil võiks olla väga katastroofiline toomenõuefekt ja ma loodan, et Euroopa Liit hakkab tegutsema. järgnevaks palun härra Tannok konservatiivide nimel. härra president, äh, proua minister, väga raske on uskuda, et Süüria konflikt on juba kaks aastat kestnud. Äh, nii palju on olnud hukkunuid, aga samas äh, rahu teele ei ole tagasi pöördutud eile kaheksakümmend seitse inimest tapat-, tapeti pommirünnakus äh, äh, Aleppo ülikoolis. me näeme paradigmat, äh, kus kõik pooled viskavad pori üksteise peale. aga üks väga oluline osa sellest sõjast on muutunud, kui me viimane kord seda arutasime, nüüd on aga, nüüd on kõiki osapooli suud-, süüdistatud sõjakuritegudes. me peame toetama opositsioonirühmitusi, aga mitte džihadiste üks asi on kindel, nimelt see, et vajalik on see, et moraalselt pankrotistatud äh, president Assad äh, läheks, lahkuks režiimist, sellepärast et ta on tapnud omaenda inimesi, kelle hukkunute arv ületab, ületab kuuekümne tuhande piiri, äh, me oleme kuulnud, et Hezbollah mobiliseerib jõude selleks, et toetada Assaadi püüdlusi tema jäämine režiimi juhiks oleks lääneriikidele täiesti vastuvõtmata ja sellepärast me peame kogu survet avaldama selleks, et tänast konflikti suunda muuta. Hispaania ja Venemaa toetavad Damaskuse režiimi ning nad takistavad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide vastuvõtmist ning Hiina ja Venemaa kasutavad oma privileege ÜRO Julgeolekunõukogus selleks, et mitte jõuda kokkuleppele USA ning äh, Euroopa Liiduga äh, härra Bahrimi on öelnud, et äh, ÜRO ja USA toetus on oluline selle konflikti lahendamiseks, aga meil on vaja tegusid ja mitte sõnu. me saame praegu ainult loota sellele, et siirdevalitsus ja rahuplaan töötavad, Süüria inimesed, eriti just vähemuste hulka kuuluvad näiteks kristlased, tahavad äh, elada äh, vabas õhkkonnas, kus ei oleks poliitilist rannlust. suur tänu! järgnevalt äh, palun härra Pelder ka poolteist minutit. aitäh, härra president! kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on reaalpoliitika aasta, Süürias on meil kaks võimalust me võime kasutada kõiki sõjalisi vahendeid selleks, et tagandada Bashar al-Assad, kuid see võimalus tähendab seda, et jätkub kodusõda, see tähendab täiendavat infrastruktuuri hävitamist, see tähendab humanitaarkatastroofi. see tabab eelkõige Süüria kodanikke, see tähendab naaberriikide jaoks aga ka pidevat ebastabiilsust Äh, teine võimalus, kui me soovime tõepoolest kodusõda lõpetada, siis on meil vaja püüda leida poliitilise dialoogi võimalus Süüria režiimiga, see aga tähendab seda, et Lääs äh, ning Euroopa Nõukogu nüüd tõepoolest äh, hakkavad toetama eh, sisemaiste positsiooni ja mitte välismaiste positsiooni. minul on küsimus, miks ei ole Mushalhaga kontakti üles võetud, ma ei saa aru. meil on vaja toetada rahvuslikku leppimist, meil on vaja saavutada relvarahu, meil on vaja saavutada jõudude rahumeelne kooseksisteerimine Süürias siin me näeme aga balkaniseerumist. me näeme ka ohtu, et olukord sarnaneb sellele, mis leiab aset Afganistanis. meil on tõepoolest vaja, et nõukogu meid kuulaks, meil on vaja eh, siin leida lahendus, kuid praegu olen ma skeptiline. aitäh härra Pelderile, kaheks minutiks saab nüüd sõna eh, kolleeg Mattias kuue fraktsiooni nimel. Eh, jah, aitäh, härra president tõepoolest eh, sel nädalal saime me teada ÜRO esindajalt, et Süürias on hukk, võivad hukkuda, eh, võib hukkuda üle saja tuhande inimese ning põgenike arv tulevikus võib veelgi suureneda. olukord on väga dramaatiline kuid äh, see, mis me kuulsime ÜRO-l, see ei olnud ainult hoiatus. me näeme, et äh, ÜRO äh, ei toimi, NATO ei toimi. see on selge signaal selle kohta, et ka Euroopa Liit ei toimi. olukord Süürias läheb järjest hullemaks tuhanded süütud tsiviilelanikud hukkuvad äh, selles on süüdi äh, Assadi brutaalne režiim, tema perekonna äh, režiim, kuid Euroopa Liidu poliitika äh, on meil võimaldanud siiamaani seda pealt vaadata. Araabia kevad oli meist kõigist kaugel, kõik need ülestõusud, mis Araabia riikides aset leidsid, me toetasime neid Eh, kuid me toetasime niisuguseid jõudusid, millel ei olnud mitte midagi pistmist inimõigustega ega demokraatiaga eh, ning Süürias me peame eh, nüüd pöörduma rahvusvaheliste institutsioonide poole, me peame Süüria rahva huvides tegema kõik selleks, et sõda lõpeks see olukord, mis praegu Süürias äh, aset leiab, see tuleb lõpetada, me peame tagama demokraatia ka selles maailma piirkonnas. me peame äh, tegema kõik selleks, et äh, Äh, sekkuda selleks, et äh, tugevdada seal äh, demokraatiat, kuid nii, nagu me praegu oleme tegutsenud, nii me ei saa jätkata, me, see ei vii mingite lahendusteni ning humanitaarkatastroof muutub veel hullemaks. palju tänu kõnelejale, nüüd Philipp Klais, poolteist minutit. aitäh, härra president me näeme järjest selgemalt seda, et parlamendi eufooria Araabia kevade üle ei olnud õigustatud, me olime naiivsed. me lasksime, lasksime end ideoloogiliselt pimestada. nüüd me peame faktidele näkku vaatama, me näeme, et üks diktatuur asendati lihtsalt teisega, veel hullemaga, islamistliku šaria diktatuuriga Egiptus on selle kohta väga selge näide. sellegipoolest on üpris üllatav ja ka võõristav kuulda, et Euroopa Liit on eraldanud viis miljardit äh, eurot selleks, et toetada moslemi vennaskonda Egiptuses. Süürias me näeme täpselt sama olukorra kordumist ainus, mis on oluline, on peatada praegu need julmad teod, mida Assadi režiim äh, toime paneb. Assad tuleb tuua kohtu ette ning me peame vältima seda, et Al-Qaeda ning tema liitlased saaksid Süürias äh, võimule, et nad saaksid seal tugevama positsiooni. Assadi režiimil ei ole enam monopoli õuduste sooritamise osas julmasid tegusid panevad toime ka teised jõud, ka opositsioonijõud, inimõigustest ei peeta kinni ning seetõttu on väga oluline, et me Euroopas selle eest silmi ei sulgeks. aitäh kõnelejale, nüüd saab sõna frak-, nüüd lõpeb fraktsioonide sõnavõttude voor ning me lõpetame selle arutelu annaksin sõna volinik proua Georgievale. terve rida kolleege eh, tänasid teid eh, nende meetmete eest, mida te olete võtnud eh, ning pärast proua Georgievat annan korraks sõna ka proua minister Kreitonile ning seejärel saavad sõna teised. proua Georgieva, palun kõigepealt Thank you very much. palju tänu, president. lubage mul kõigepealt rääkida sellest, mis suunas humanitaarkriis liigub Süürias. kahjuks äh, halvast veel halvema poole ja kõige hullem on veel ees. viimaste nädalate jooksul oleme näinud äh, ränka olukorra halvenemist Süürias ja seda kolme faktori koosmõjus. esiteks on võitlus intensiivistunud, teiseks on majandusolukorrad muutunud täiesti katastroofiliseks ja kolmandaks on kätte jõudnud talv ning kahjuks selle aasta talv on olnud väga karm. mis puudutab võitlust, siis see ei ole mitte ainult intensiivistunud, vaid üha rohkem viiakse, pannakse toime õudusi, sõjakuritegusid. Assad vastutab enamuse eest neist, aga süüst ei ole puhas ka teine pool ja see muudab humanitaarabi kohaletoimetamise eriti raskeks. teiseks, mis on veel inimesi tabanud, on nimelt sellised küsimused nagu toidu ja kütuse hinnatõus, toidupuudus, me seisame silmitsi näljaga nendes piirkondades, kus Mm, võitlus on äh, kõige intensiivsem nagu Aleppos, Holmsis ja teistes sellistes piirkondades. antud tingimustes me teeme kõik selleks, et abi jõuaks inimesteni ja eriti tahaksin vastata äh, proua Flotre märkustele selle kohta, kuidas äh, Euroopa Liidu abi toimib Süürias kohe kriisi algusest peale, esimestest päevadest peale oleme sekkunud kolmeti. esiteks olles eh, juhtivaks eh, abiandjaks, olles abiandjaks, kes on esindatud ka koha peal ning eh, aktiivselt püüdes Süüria humanitaarfoorumi kaudu edendada abi andmist ikka ja jälle oleme teinud tööd võitlemaks selle eest, et inimõigustest peetakse kinni, et inimesed ei hukkuks lihtsalt pelgalt seetõttu, et, et ei teata, millised on seadused. oma tegevuse tagajärjel oleme jõudnud Süüria rahvani, oleme äh, palju kaugemale jõudnud kui alguses. kõigepealt lubas Assad vaid ICRC-d Süüriasse. meie jätkuvad jõupingutused on võimaldanud seitsmel Euroopa valitsusvälisel organisatsioonil jõuda ka Süüriasse, saada luba seal tegutseda. üle üheksakümne kodaniku ühiskonnaorganisatsiooni on saanud loa osaleda humanitaarabi andmisel lisaks punasele, Süüria punasele riskile, kes algul oli ainus, kes selle õiguse sai. me oleme nii-öelda jõudnud palju kaugemale, kui me alguses olime, andmaks abi tõepoolest Süüria inimestele. nii et mm, me oleme püüdnud teha tööd ka selles suunas, et rohkem organisatsioone saaks õiguse anda humanitaarabi koha peal. meil on toimunud äh, mitmeid kokkusaamisi, sealhulgas ka Kairos, me teeme tõesti kõik selleks, et kasutada ära kõikvõimalikud kanalid, toimetamaks humanitaarabi elanikele Süürias, ma olen kahel korral ise piirkonnas kohal käinud, on äh, tõesti äh, seda murdev, liigutav näha, mis seal toimub, rääkisin Jordaanias äh, Süüria pagulasega, tüdrukuga, kes rääkis sellest, kuidas see konflikt on täielikult igasugused võimalused ära rikkunud inimestel koolid on kinni pandud, tervishoiusüsteem on ehm, lõhutud, hävitatud, vaktsineerimise tegevus on eh, praktiliselt eh, lõppenud Süürias. jah, me seisame silmitsi humanitaarkriisiga ja on, eh, on vältimatu see, et me jätkaksime tööd selleks, et anda humanitaarabi ja lõpetada see konflikt, aga see ei ole äh, vabaühenduste käes, see on poliitikute käes võimalus midagi teha. meil on kogemusi Liibüaga ja ma võin öelda, et Süüria ei ole Liibüa. Süüria on sõjalises mõttes palju tugevam, kui ma olen rääkinud inimestega koha peal ja kohalikud ütlevad, et, et kui sekkutakse sõjaliselt, siis on keemiarelva kasutamise oht väga kõrge ja seetõttu sõjaline sekkumine ei too kaasa selliseid tulemusi, mis olukorda parandaks. on vaja poliitilist lahendust, me kõik peame oma sõna sekka ütlema, avaldama survet ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et me oleme mänginud juhtrolli tagamaks selle, et humanitaarkriisile pöörataks kõige kõrgemal tasandil tähelepanu. peasekretär juhtis on kaasjuhiks äh, Kuveidi emiiri poolt äh, korraldatud üritusel. me peame jätkama abi andmist ja me üksi ei suuda vajalikku abi anda. kakskümmend kolm kahekümne seitsmest liikmesriigist on heldelt äh, andnud toetusi Süür-, Süüria rahvale. kaheksa meie liikmesriigist on ka Türgile andnud materiaalset abi ja ka Jordaaniale abi ning ma tean, et nad on valmis igati toetama, aga oluline on see, et kõik osaleksid abi andmisel ja poliitiline lahendus on lahenduseks, aga seda poliitilist lahendust veel ei paista. samas see tähendab kohutavat kannatust Süüria rahvale selle jätkumist. mina tahan kinnitada Euroopa Parlamendile, et kogu komisjoni meeskond on teinud suurt tööd, inimesed on oma elu ohtu seadnud, näiteks eh, humanitaaresinduses viiskümmend inimest on saanud surma, paljud on saanud haavata, aga me jätkame seda tööd selleks, et täita Euroopa Liidu poolset lubadust leevendada süütute inimeste kannatusi nii palju, kui see on meie võimuses. aitäh, volinik ning lõpetuseks saab sõna minister Creighton, palun. aitäh. kõigepealt sooviksin tänada kõiki parlamendisaadikuid väga konstruktiivsete sõnavõttude eest, ma usun, et me kõik siiralt jagame sügavat muret olukorra osas Süürias ja, ja teame, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, mis vajab lahendust. volinik ähm, tõi selle kõik väga hästi välja ja see eeldab seda, et et kõik Euroopa Liidu institutsioonid näitavad üles head tahet, teeksid koostööd ja seda peab tegema ka rahvusvaheline üldsus selleks, et leida see poliitiline lahendus, nii nagu volinik ütles oma märkustes äh, sooviksin vastata mõningatele küsimustele, mis on, mis esitati siin kojas, vabandan, kui äh, mõni märkus jääb vahele. esiteks äh, nõustun sellega, et, et te olete hukka mõistnud selle traagilise õuduse, mis toimus eile Aleppo ülikoolis ühinen äh, kaastunde avaldustega, olen nõus ka härra Salafrankaga selles osas, äh, milline potentsiaalne katastroof, äh, humanitaarkriisi süvenemine, elude hukkumine järgneb, kui midagi ei muutu, seetõttu meil tuleb mitmekordistada oma jõupingutusi. ja vastuseks teie küsimusele, mis puudutas kolmepoolset kohtumist Genfis, siis Euroopa Liit ei olnud äh, seal kohal, tegemist oli teise kokkusaamisega härra Brahimi USA ja Venemaa vahel ning äh, härra Brahimi kava oli selline, et see konkreetne kohtumine jääks nende kolme vahele, me mõistame tema kavatsusi, igal juhul me oleme loomulikult äh, härra Brahimi ja tema meeskonnaga pidevalt ühenduses ja meid hoitakse jätkuvalt kursis eh, edusammadest, eh, mis on saavutatud eh, läbirääkimistel, dialoogi pidamisel. Euroopa Liit on võtnud endale ülesandeks olla pidevalt pühendunud asjade edendamisele ja me oleme pidevalt informeeritud Kiiserile. loomulikult tuleb teha jõupingutusi nii Genfis kui New Yorgis äh, aruandekohustuse äh, tagamisel ja, ja seda tööd me jätkame. Äh, proua Šakjem ja vabandage, kui ma nüüd hääldan teie nime valesti, annan endast parima ja proua Flõtre, vastuseks teile et me kõik teame, millised äh, on olnud puudujäägid, äh, millised on vajakajäämised meie ühistes jõupingutustes, on need siis äh, meie diplomaatilises töös või humanitaarabi andmisel. jah, see protsess ei ole olnud täiuslik, aga, aga seda olukorda ei saa lihtsustada, seda ei saa võtta kergelt. jah, mõnikord võib tunduda, et eh, asja on palju kergem teha, kui see tegelikult eh, on. jah, me peame suurendama jõupingutusi koha peal vabaühendustega, nii nagu volinik Georgieva ütles, ja ka erinevate äh, kodanikuühendustega, mõtlemaks, kuidas me saame neid rohkem toetada, kuidas tagada see, et humanitaarabi jõuab nendeni, kellele see humanitaarabi on suunatud, kes kannatavad erinevatel põhjustel, mille on toonud välja saadikud ja, ja, ja ka volinik, olukord halveneb, kuna kätte on jõudnud karm talv, jah, me jätkame äh, jõupingutusi, püüame teha seda koordineeritult ja, ja teeme kõik võimaliku selleks, et anda abi koha peal. tõesti, praktikas need sammud on astutud Euroopa Liidus ja, ja me jätkame seda tegevust. ja kokkuvõtteks sooviksin öelda seda, et koostöö Euroopa Parlamendi ja institutsioonide vahel on ääretult oluline selleks, et äh, teha ära seda vajalikku igapäevatööd nii äh, humanitaarrindel kui poliitilisel tasandil. me peame kasutama ära kõik võimalikud lahenduseks selleks, et anda toetust, aitamaks opositsiooni ja selleks, et tagada tsiviilelanike parem kaitse, mis on põhiprioriteet. me peame äh, tõesti mõtlema selle peale, kuidas parandada oma jõupingutusi, kuidas need muutuksid tõhusamaks ja e, need erinevad sanktsioonid, mille peale mõeldakse, mida arutatakse Välisasjade Nõukogus ning e, piirkondliku koostöömeetmed e, on need küsimused, mille üle jätkuvalt aru peetakse, nii nagu mitmed saadikud seda ka mainisid, ehk me teeme kõik selleks, et olukord ei halveneks, ei destabiliseeriks edasi, mis võib negatiivselt mõjutada kogu seda ümbritsevat piirkonda. aitäh, austatud minister. sellega on Süüria arutelu lõppenud ning järgmine meie tänane päevakorrapunkt on ühine arutelu,